kõigepealt tahan öelda, et eelmise eilse istungi protokoll on äh, kättesaadavaks tehtud ja kui kellelgi ei ole kommentaare, siis äh,